täiesti haruldane, et inimene on nii paindlik ja, ja nii head suhtumist üles näitab, aitäh. ja nüüd oleme siis selle päevakorrapunkti ammendanud ja loomulikult hääletame homme üksteist kolmkümmend. niisiis raport ja kõik muudatused lähevad siis hääletamisele ning tahaksin nüüd äh, juhatuse nimel mõned teadaanded teha. saime nõukogult kaks seisukohta esimese lugemise kohta ning põhjused, miks nad vastu võeti ning äh, saime ka komisjonist äh, selle info ja nende pealkirjad lisame siis käesoleva istungi äh, protokollile. parlamendil on nüüd reageerimiseks aega kolm kuud ning see aeg hakkab siis tiksuma tänasesse ka kahekümne, kui meil on aega, hakkab tiksuma siis kahekümne kuuendast oktoobrist alates ning äh, daamid ja härrad, rohelised on palunud nimetada siis äh, äh, teatud inimesed parlamendikomisjonidesse, selle me lisame ka praeguse istungi protokollile ja loeme need siis kinnitatuks, kui keegi